tuletan meelde, et Mercosuri liik-, leppes on ka väga tugev kestliku arengu e e peatükk e, ning see pakub standardeid, mis on vastavad teiste modernsete lepingutega, näiteks vabakaubandusleping, mis oleme sõlminud Jaapaniga või moderniseeritud e, uus üleilmne leping Mehhikoga. Mercosuri leppes on ka konkreetne artikkel, mis puudutab kliimamuutusi e, ja mõlemad osapooled pooled pühenduvad Pariisi leppe sätete täitmisele. samuti võitleb see metsatustamise vastu ning äh, erasektor äh, tugevdab veelgi neid sätteid, äh, kus lubatakse, et hiljuti metsatustatud alad ei võeta kasutusse põllumajandusmaa eesmärgil. pühendumust on siin ka kestliku metsamajandamise jaoks, siin on ka kestliku põllumajanduse peatükid, sealhulgas ka null metsatustamise tarneahela lubadus Euroopa Liidu poolt, soja moratoorium Brasiilias, et sojaistandusi äh, äh, metsapiirkondades vähendada. kestliku arengu peatükk äh, sisaldab ka kaubandusega seotud loodusvarade küsimusi, mm, elurikkus, metsandus ja kalandus ning ka illegaalne metsatustamine platvormi pakub see äh, aktiivselt äh, rääkida läbi Mercosuri riikidega ja pidevalt kestliku arengu eesmärke silmas pidades. samuti on mitmeid koostöövaldkondi tagades, et äh, kaubavahetus ka kestliku arengu eesmärke toetab. siia on kaasatud ka vabakonna organisatsioonid, kes mängivad aktiivselt rolli selle lepingu elluviimisel, sealhulgas ka keskkonnasektoris. lõpetuseks, proua juhataja kaubavahetuse ja kestliku äh, arengu peatükid on äh, jõustatavad ja õiguslikult äh, siduvad. siin on ka vaidluste lahendamise süsteem ning sätetele mittevastavuse esimene samm oleks mitteformaalne valitsustevaheline arutelu ja teise sammuna olen võimalik ka nõuda sõltumatute ekspertide paneelilt oma arvamust ja soovitusi nende ekspertide arvamus, äh, raport äh, ja soovitused äh, tuleb avalikustada ning kõik, see kehtib ka kõikide oluliste osapoolte kohta sellel leppel. ma tean, et paljud teie hulgast tahavad tugevamat jõustamismehhanismi, isegi sanktsioonide mehhanismi. sellest räägiti ka parlamendis ning jutuks oli see ka nõukogus ja selle alusel on komisjon teinud teatavaks viieteistkümne punkti plaani selleks, et kestliku arengu peatükk oleks tõhusam ja tugevam ning äh, ka kahepoolne äh, rikkumismenetluste vaidluste lahendamise süsteem äh, on olemas, nii et need ei ole ainult tühjad sõnad Äh, mis puudutab äh, kestlikkuse ja keskkonnaeesmärkide täitmist selle leppe puhul, siis äh, siin on olnud väga pikad läbirääkimised. see lepe on väljakutseks Mercosuri riikude, riikidele, aga nad on valmis selle väljakutsele vastu seisma. meie saame olla kindlad, et lepe Mercosuriga, mis panustab kestlikku kaubavahetusse regioonis, sealhulgas ka õiguslikult siduv kohustus Mercosuri riikidest Pariisi kokkuleppe rakendamiseks annab ka võimaliku hoova Euroopa Liidule, et äh, ambitsioonikat kliimapoliitikat ja kestlikkuse äh, sätteid rakendada. Äh, viimase aja metsapõlengud Amazonase piirkonnas näitavad, millised väljakutsed on Mercosuri riikide ees. aga proua juhataja, mina olen veendunud, et ainult koostöös Mercosuriga on võimalik muudatusi kaasa tuua ning globaalset siiret saavutada, mida me ju nii väga tahame. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu ja nüüd annaksin sõna äh, volinikule. Äh, härra Hogan, teil on sõna, palun. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud saadikud, mul on hea meel panustada sellesse arutellu ja tervitan seda võimalust osaleda äh, teema käsitlemisel, mis toob von der Leyeni esimese ettepaneku rohelise kokkuleppe ning äh, Euroopa Liidu ja Mercosuri kokkuleppe ühilduvuse teema kokku. eelmisel nädalal kuulsime selle äh, rohelise kokkuleppe tutvustust, see on võimalus, äh, kuidas parendada meie inimeste heaolu ja planeedi heaolu seal on äh, ambitsioonikas äh, kliimaneutraalsuse eesmärk, kus soovitakse mm, vähendada heiteid, kaitsta meie keskkonda, luua uusi majandusvõimalusi ning äh, tagada paremad eluvõimalused meie inimestele. see nõuab muudatusi meie majandusest, energiasegust, meie tööstuselt, meie tootmiselt ja tarbimiselt ning kaubanduspoliitikal on oma roll seda tuleb teha kõikidel tasanditel, arvestades praeguseid kokkuleppeid WTO-s ja kahepoolseid kokkuleppeid, nagu näiteks Euroopa Liidu Mercosuri äh, assotsiatsioonileping. see leping saab panustada rohelise kokkuleppe äh, saavutamisse mitmel viisil ja ütlen seda arvestades, et olin ka ise osaline läbirääkimistel nagu hiljutised kaubanduslepped, siis puudutab see kestliku arengu peatüki, kus on äh, siduvad äh, ettepanekud seoses Pariisi leppe tingimustega, see tähendab, äh, et kõikide Mercosuri riikide puhul on nõutud täitmine selline ei olnud olukord enne kokkuleppe sõlmimist, see nõuab Brasiilialt metsatustamise ebaseaduslikku aspekti piiramist, kahesaja miljoni hektari metsa taastamist ning ebaseaduslike metsatavade lõpetamist kestlikkuse kaubanduse peatükis käsitletakse ka elurikkust, ringmajandust, tarneahelat, kõik on olulised teemad rohelise kokkuleppe puhul ning seal on ära toodud ka võimalikud meetmed eh, ka eh, seoses ettevaatuspõhimõttega ja esimest korda on need teemad selgelt välja toodud eh, sellise leppe puhul, seega aitab see meie tarbijate tervist tagada, kaitsta keskkonda ja tagada toiduohutust lähtutakse ka ÜRO raamkokkuleppest ja Pariisi kliimakokkuleppest selleks, et üheskoos vähendada kasvuhoonegaase hei,, gaaside heiteid ning selles kokkuleppe osas on sätted ka dialoogi ja koostöö osas ookeanide, merede ja energia valdkonnas. see annab vahendid, mida Euroopa Liidul praegu ei ole oma suhetes Mercosuri riikidega see kokkulepe aitab panustada äh, rohelisele kokkuleppe mitmel viisil, sest mitmete kaupade puhul on äh, tagatud liberaliseerimine, teenused ning aitab vähendada ka süsinikujälge. see julgustab äh, rohelisi avaliku hangeid ja kestlikke hanketavasid lisaks tugevad raamlistikud annavad ka tagatise keskkonna ja teadmissiirde osas vabaühendused on kaasatud kogu kokkuleppe rakendamisel, sealhulgas ka see, mis puudutab kestliku arengu eesmärke. see võimaldab eh, vabaühendustel kolmandates riikides nõuda vastutust oma valitsustelt, nii nagu ka Euroopa Liidus. rakendamine on võtmeküsimus. meil on vaja jõulisemat eh, seisukohta, lähtudes viiekümnepunktilisest eh, rakenduskavast, milles lepiti kokku veebruaris kaks tuhat kaheksateist võin kinnitada parlamendile, et komisjon on valvas selles osas, nagu te teate, siis peatselt nimetame ka vastava ametniku selle valdkonnaga tegelema eh, olulistel teemadel, mis puudutab ka kaubanduse kestlikku valdkonda me mõistame, et sellel on üha suurenev tähtsus ja minu järeldus on selge, proua juhataja, Euroopa Liidu Mercosuri lepe mitte ainult ei saa nagu iga rahvusvaheline leping, vaid ka tõeliselt toetab seda ühilduvust. suur tänu, volinik, ja nüüd fraktsioonide nimel, kõigepealt Rahvapartei nimel härra Simon, palun proua juhataja, austatud daamid ja härrad. rohelised küsimused, kas, kas Mercosuri lepe on äh, Euroopa rohelise leppega kooskõlas jah, ja isegi veelgi rohkem, tegelikult see panustab väga oluliselt rohelisele leppele, nii nagu ütles praegu äh, volinik Hogan. tegemist on teetähisega õigusajaloost, sellepärast et äh, nii nagu volinik ütles, esimest korda on meil rakendamis äh, mehhanism mitmepoolsel äh, kokkuleppel, mis puudutab ka keskkonna ja äh, sotsiaalstandardeid. ilma leppeta sellist äh, raamistikku meil poleks ja nüüd on küsimus, et mis siis juhtub, kui me ei kiida heaks seda lepet ja ei kirjuta selle alla. loomulikult kaubavahetus leiab ikkagi aset, aga kaubandus tuleb ilma reegliteta, ilma standarditeta. praegu äh, läheme me mitte reguleeritud vabakaubanduselt äh, reeglite bas-, äh, baseerivale äh, kaubandusele, õiglasele kaubandusele üle. kas te tahate juba nüüd alustada seda diskussiooni ilma, et te üldse tunneksitegi seda lepet lähemalt? ainult siis on meil võimalik maailma mõjutada, kui me selle leppega edasi läheme, daamid ja härrad, me nägime juba seda suvel, e, enne leppe Äh, rakendumist juba oli poliitiline surve võidelda metsatulede kahjude vastu Amazonase piirkonnas äh, ja tulgetage meelde seda näitemängu, mis äh, seedaleppe puhul me nägime, me isegi siis rääkisime pidevalt sellest, et on keskkonnakaitse küsimused, sotsiaalküsimused, keskkond, mitte midagi ei rakendunud. nüüd aga on aeg, et selle kartuskampaania õhutajad vahepeal annavad eurooplaste ees ja äh, Äh, lõpetaksid ära äh, selle leppe vastu agiteerimise. kui me kliimakaitset äh, tahaksime suurtest sõnadest ja kiireloomulistest küsimustest edasi viia, siis me peame selle eest ka seisma, et ka ülejäänud riigid maailmas meie standardit järgivad ja tee sinna ongi just käesolev leping, aitäh! suur tänu, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kaheks minutiks proua Van Brempt. suur tänu, eh, head kolleegid, nii nagu ennegi on öeldud, siis Euroopa on uue ajastu alguses. uus roheline kokkulepe aitab meil tagada tulevikku, mis on õiglasem, kestlikum ja kliimakindel samas aga eelmisel nädalal seisime silmitsi eh, Madriidi ebaõnnestunud kliimakohtumisega ning üks läbirääkimisosapooltest, äh, mis viis ebaõnnestumiseni, oli Brasiilia Bolsonaro ütles selgelt välja oma suhtumise Amazonase osas ja olgem selged, on mõeldamatu, et meie põllumajandustootjad, muud tootjad peavad tegema tõsiseid jõupingutusi rohelise kokkuleppe osas ja samas kaubanduskokkulepped jäävad äh, samasuguseks nagu senini. me ei saa oma turgusid avada nendele riikidele, kes samaaegselt üritavad kasu lõigata sotsiaalse keskkonna äh, standarditelt ütlen selgelt ja ütlesin seda mitteametlikult teile, härra volinik, parlamendis ei ole tänapäeval enamust, kes toetaks seda vabakaubanduslepet äh, Mercosuriga sellisel kujul see ei ole vastuvõetav, mul ei ole selle kohta tõendeid, aga mul on oma kogemused parlamendis. ja tahaksin rõhutada, mis on sotsiaaldemokraatide jaoks tulevasel aastal oluline. kõigepealt me tahame, et Mercosuri riigid, eriti Brasiilia, suhtuksid teistmoodi rahvusvahelisel tasandil, kui nad tahavad olla meie kaubanduspartnerid, siis peavad nad olema meie partnerid ka kliimameetmete osas teiseks, me soovime äh, ratifitseerimiseelseid tingimusi, me tahame poliitika muutumist äh, Brasiilias Amazonase suhtes. ja see on nüüd suunatud eriti just nõukogule, aga ka komisjonile, tahaksin teile meelde tuletada, et Euroopa Parlamendil on pikaajalised nõudmised, et need peatükid oleksid palju enam äh, juriidiliselt siduvad, millega seosneksid ka sanktsioonid, sest vastasel korral on see peatükk, äh, millele paber on kirjutatud, äh, mõttetu, meil on vaja rohkem tegevusi ja vähem sõnu. suur tänu ja nüüd Renew fraktsiooni nimel kaheks minutiks härra Kanjas, palun. suur aitäh miks me täna räägime eh, Mercosuri leppe eh, sobivusest eh, rohelise leppega ja muide teistest kaubandusleppestust, sest see on täiesti võlts arutelu ja üritab lihtsalt uusi ja uusi vaenlasi leida, kõigepealt rünnati kaup, Kanada kaubanduslepet ja nüüd Mercosuri. proua von der Leyen kui ta äh, tutvustas äh, rohelist lepet, ütles, et me saame äh, kaubanduse läbi teha koostööd oma, oma partneritega keskkonnakaitsel, väga tore. kas kokkulepe sisaldab neid põhimõtteid, selles osas on, seal on peatükk olemas, mis puudutab kohustuslikke keskkonnakaitsemeetmeid, jah. Eh, kas eh, Mercosuri riigid on Mer-, Pariisi lepingule alla kirjutanud, jah ning kui see kõik on tõsi, siis miks kriitikat ja äh, hirmutamist ja ähvardamist nii palju on, selleks et äh, meie äh, roheline lepe oleks tegelikult globaalselt mõjus, on meil vaja partnereid, kes sellega ühineksid ning seda on võimalik ainult kokkulepete alusel ning see on kõige kaasaegsem kaubanduslepede eesmärkide saavitamiseks. demagoogia, populismi ja oportunismiga me ei suuda Amazonase tulekahjusid kustutada see lepe läheb palju kaugemale kaubandusleppest, see on lepe ka partnerite vahel, kes toetavad ja kaitsevad demokraatiat, toetavad õigusriigi inimõigusi ning toetub multilateraalsele süsteemile, me oleme vennasriigid, me soovime üheskoos elada ja tegutseda ning äh, see on esimene äh, äh, ühislepe ning see võtab aluseks ka väärtuseid, mis on kirja pandud ka sellesse leppesse ning kõik hoolimata sellest, et see kriitika on inimeste poolt, kes on alati igasuguste lepete vastu, kes soovivad savanurraulad olla kliimaküsimustes nad võtavad aluseks valed eelarvamused, vaatame tegelikult üle need kaubalepped sellised, nagu nad tegelikult on. kahjuks pole võimalik nii kiiret kõnet tõlkida. me saame öelda jah Mercosurile. suur tänu ja nüüd roheliste nimel kolmeks minutiks härra Kavatsiini, palun komisjon on rohelise leppe järgmise viie aasta olulisemaks äh, prioriteediks kuulutanud, ma tervitan seda ettepanekut, sellepärast et äh, nii ei lahenda mitte kliima- ja keskkonnakriisi, vaid vastame ka sada, kümnetele tuhandetele noortele, kes äh, on Euroopa tänavatel protestimas proua von der Leyen ütles ise, et Euroopa Liit on kahe tuhande viiekümnendaks aastaks kliimaneutraalne, selle eesmärgi täitmiseks on vaja võtta meetmeid kõikides majandussektoritest, aga küsin nüüd äh, kohe täitsa otse, kuidas äh, proua von der Leyeni väljaütlemine praeguse kaubanduspoliitikaga kokku sobib? no võtame ette siis selle Mercosuri leppe. see pöörab ümber meie kliimaettepanekut, äh, rohkem imporditakse lihatooteid, äh, piima ja etanooli, äh, soja kasvatamist muudetakse veel odavamaks ja kuskil peab seda kõike kasvatama ju. kakskümmend protsenti kogu Amazonasest on juba praegu buldooserite ja tuleroaks läinud Brasiilia metsastustamist äh, äh, topelt suurendas eelmisel aastal ja nendel pindadel kasvatataksegi metsa asemel äh, nüüd soja, liha ja piima. me näeme ökoloogilist kriisi, niipea kui metsa vihmamets Äh, on äh, piiri peal, kukub kokku ka meie keskkond äh, ning Euroopa Liit toetab seda kaubanduslepet ning Bolsonaroga on leppinud kokku ka selles, mis me nägime Madridis, terve kliimakaitsepoliitika on saboteeritud meil on vaja põllumajandussektorit muudata, muuta, muuta väetite kasutamist, muuta pestitsiidi kasutamist, kaitsma metsasid kui me tõesti tõsiselt äh, mõtleme seda rohelise leppe asja, siis me peame ka mõtlema ümber oma kaubandusleppe. kaubandusleppes äh, siin praegu Äh, kirjutatakse reeglid paika, raiutakse kivisse äh, kümnendaks aastateks. head kolleegid, praegu on veel aega seda paati ümber pöörata ning tulla sellise äh, kokkuleppega välja Mercosuri riikidega, mis oleks kestlik. meil on vaja kestlikuid tarneahelaid, selle jaoks on vaja komisjonil teha lõpuks seadusettepanek. samuti ei tohi olla praeguse hetke keskkonnatingimusi, CO kahe heitkogused äh, äh, tuleb minimeerida, seda tuleb arvesse võtta tootmisprotsessides ja meil on vaja kliimakaitset igas selle äh, leppe peatükis. mis puudutab vihmametsade mahavõtmist, no vot seda meil kindlasti vaja ei ole, aitäh. Thank you very much on behalf of the. suur aitäh, ID nimel saab kaheks minutiks sõna. härra Vahel suur tänu teile, juhataja, austatud kolleegid, Mercosuri leppest oleks võinud tulla edulugu. kolmkümmend viis protsenti eh, heitkogustest, eh, eh, mis on olnud takistuseks kokkulepete sõlmimisel siiamaani, on olnud ei ole olnud äh, kokkulepitav, äh, need puudutavad äh, peamiselt autode heitkoguseid. siis aga võeti kübarast välja uus komisjoni president, kes tegi ettepaneku kaubandu-, kaubandusleppeks, roheliseks leppeks ja nüüd seatakse küsimärgi alla kogu tehtud ettepanekut. tundub, et tegemist on justkui missiooniga kuule. mida meil siis vaja on? Mercosuri riigid ei ole ei oma äh, ostujõult ega ka muult üldse valmis praegu ka äh, elektriautosid ostma, mida me neile peale tahame suruda. ka Lõuna-Ameerika riigid on kindlasti ka tulevikuks äh, fossiilsete kütuste põletajaks ning selles ei aita roheline lepe midagi muuta. tahaks öelda ühte asja, meie ettevõtted kes toodavad siin Euroopa Liidus Äh, äh, anda oma vead äh, üle kusagile mujale, aga meie partnerid kolmandates riikides saavad otsida kedagi teist nad ei otsi välja kedagi, kes on uus ideoloogiline siga ja marsib läbi maailma. ja see, mis uuest rohelisest leppest on saanud, äh, võib-olla see paralleel siin äh, kuul maandumisega ei olegi nii vale, sellepärast et äh, Apollo kolmteist missioon tundus samasugune nagu praegune roheline lepe, siis kui hapnikuballonid plahvatasid, jäi missioon katki ja täpselt samamoodi tundub, et tahetakse praegu minna globaliseeriva majanduse vastu, nii et ideoloogia baasilt me kusagile siit minna ei saa. On... suur aitäh ning äh, ECR-i nimel saab nüüd äh, üheks minutiks sõna härra Bourgeois. Euroopa Komisjon soovib äh, ollagi jõupoliitiline komisjon, soovib luua töökohti, võidelda kliimamuutuste vastu ning soovib ühtlasi kaasata meie välispartnereid Mercosuri lepe vastab tema ambitsioonidele, seega soovib kaasata Ladina-Ameerika riike, meie ettevõtetel on eelis ligipääs turgudele, mis on seni suletud olnud, see loob palju töökohti Euroopa Liidus, samas ka loob see töökohti partnerriikides. nimetatud lepe on jätkusuutlik ja Pariisi lepe on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa. on mitmesuguseid klausleid, mis puudutavad taasmetsastamist. veelgi enam, meie partnerid soovivad eh, panna kõik need reeglid eh, ka teistesse eh, oma kaubanduslepetesse, seega Euroopa Liit mõjutab olukorda rahvusvahelisel tasandil, see on oluline mehhanism, toetub dialoogile, teineteise mõistmisele. see on märksa parem kui sanktsioonid eh, ja re-, ja jäigad reeglid, me räägime siin ju kokkuvõttes oma partneritest. ma paluksin, et me mõtleksime me ei pea eh, loobuma sellest leppest, selle leppega läheb olukord paremaks. kui loobume, läheb kõigi jaoks olukord halvemaks. suur aitäh. ühendatud vasakpoolsete nimel saab pooleteiseks eh, nimeks, eh, minutiks sõna härra Schultz. suur tänu teile, juhataja, austatud kolleegid juba kakskümmend aastat räägitakse läbi Mercosuri riikide ja Euroopa Liidu vahelist lepingut tulemus on pettumust valmistav, vananenud ja väga üldine mandaat Euroopa Liidu Nõukogult ja komisjonilt eelmisel aastatuhandel ilma Euroopa Parlamendi mingisuguse kaasatuseta antud sai tasuta piletiks neoliberaalsele vabakaubandusele. paljud viimastel aastatel kätte võidetud eh, kestlikkuse peatükid eh, vabakaubanduslepingutes, inimõiguste silmaspidamine, keskkonnakaitse ja tööhõivestandardid on eeldused eh, majanduslikuks ja ühiskondlikuks arenguks, seda kõike ignoreeritakse vaid loetud päevad pärast pettumust tekitavat COP kakskümmend viit Madridis küsin, kas see leping on kooskõlas komisjoni presidendi poolt välja kuulutatud rohelise leppega, kas ta panustab ÜRO seitsmeteistkümne kestliku arengu eesmärgi tagamisse? vastus on selge ei. toon ainult ühe näite, sellepärast et äh, aega on vähe. eesmärk kolmteist, riik, mille territooriumil asub maailma suurim vihmamets, ignoreerib oma kohustusi samamoodi nagu Euroopa Liidu Komisjon. Mercosuri kokkulepe kiirendab vastavalt kehtivale turuloogikale pikaajalist metsatustamist Amazonase piirkonnas äh, põllumajandusmaa loomise eesmärgil ja õõnestab sellega rohelise leppe eesmärki säilitada elurikkust. seetõttu on asi selge. kui teie, komisjon, tahate oma töö raskuskeskmeks seada kliimakaitset, kuulub siia juurde ka rakendatav õiguslikult siduv keskkonna ja kliimakaitse. see praegu puudub. täpselt samamoodi puudub rohelise leppe ettepanekus kestlike tootmispoliitikate alge. kui roheline lepe ja kaubanduspoliitika ühilduma peaksid, on ainult üks võimalik mõistlik alternatiiv, tuleb peatada praegune vabakaubanduslepe. aitäh! suur aitäh ning fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel äh, proua Beegin, kallid kolleegid äh,, tuhanded äh, hektarid Amazonase vihmametsa hävisid kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ma ei tea, milliseid tõendeid on veel vaja, et näidata, et Mercosuri lepe mõjutab keskkonnale, mõjub keskkonnale hävitavalt ning äh, peale selle üritatakse äh, äh, metsi põletades suurendada karjamaid, põllumaid ning samas ei ole see ainuke keskkonnaprobleem selle leppe puhul, me teame, et pole konkreetseid meetmeid pestitsiidide kasutamisele ning ebaeetilise veeressursside kasutamisele näiteks Paraguay's ja Uruguay's. kui need on äh, lubadused, siis kuidas on võimalik äh, äh, veel juurde tuua põllumajandustooteid ja liha Euroopa Liitu, kuidas me aitame oma põllumehi, kes peavad kõrgeid reegleid, rangeid reegleid täitma, kui toome sisse tooteid tootjate poolt, kes mingeid reegleid ei järgi, kuidas eh, eh, on, eh, kuidas me, meid aitab see, et oma Amazonase vihmametsade põle, põlemisel tekkis sada nelikümmend tuhat tonni CO kahte. loomulikult äh, Euroopa Liit tahab kiirustades uusi kaubandusleppeid sõlmida, kuid selle leppe puhul meie selle ähm, äh, headuses veendunud ei ole, me soovime kaitsta rohkem oma põllumehi, me peame äh, kasutama kasutatavaid sanktsioone ning lõpetuseks tahaksin öelda, kaubandus on oluline, Ladina-Ameerika on väga oluline partner Euroopa Liidu jaoks, kuid see ei saa toimuda Euroopa kodanike ja keskkonna kulul, aitäh! Uh, for... suur tänu ja nüüd pooleteiseks minutiks proua Mäkkines. suur tänu, juhataja ja tere tulemast, volinik Haugan, uue kaubandusvoliniku tiitliga, soovin teile palju edu ja olete nüüd äh, pannilt tulele läinud, sest ükski portfell ei olnud äh, lihtne täna räägime me kahest äh, aspektist, äh, mis ei ole veel realiseerinud, üks puudutab siis lepingut, mis ei ole veel ellu viidud ja siis äh, pealkiri teemal, mille sisu osas me ei ole veel täiesti teadlikud, aga paanika on juba käimas. ja mäletan, kui Iirimaa talunikud tundsid varasemalt muret kaubanduslepete osas ja siis, kui olite põllumajandusvolinik ja ma mõistan, et äh, kindlasti peate selgitama, kuidas see mõjutab põllumajandustootjaid Euroopas, kas see mõjutab tootmismahtusid, äh, et kaubandusleppe tingimusi täita ja kas see on hea või halb. täna hommikul hääletasime resolutsiooni üle, kuidas kaitsta tolmendajaid, kuidas nende olukorda taastada ja üks teema tõstatus äh, pestitsiidid ähm, mõned kolleegid tahavad piirata, teised tahavad keelata, Mercosuri puhul meil kontrolli ei ole ja meile öeldakse, et siin on teatud äh, võrdsusteema, ka kuidas äh, me suudame tagada selleks, et äh, jah, teie sõnavõtt oli väga kena, mis rääkis äh, selle keskkonna aspektidest selle leppe osas, kuidas me saame tagada, et neid rakendatakse Mercosuri riikides, aitäh! suur tänu, kaheks minutiks, härra Lange, palun! juhataja! selle debati eeliseks on see praegu, et Mercosuri lepe ei ole ju valmis. me arvestame praegu, et äkki kaks tuhat kakskümmend üks see alla kirjutatakse ja see annab meile aega seda äh, lepet edasi arutada ja arendada ja me peame seda tegema. sest mõned asjad on äh, selgusetud. Äh, jah, on kestlikkuse peatükk, kus Pariisi kliimakokkuleppe rakendamist nõutakse, kus nõutakse kestlikku metsapoliitikat ning äh, ka äh, töötingimuste mm, standardist kinnipidamist, aga teisest küljest me näeme ka et, et äh, kuuskümmend protsenti on suurenenud illegaalne metsatustamine Amazonases president Bolsonaro all, samuti on pestitsiide rohkem kasutusel, mis Euroopas lubatudki pole. et maaga tagatus ei ole tagatud põlisrahvastele ning et äh, selliseid seadusi on vastu võetud, mis väga selgelt äh, ILO üheksakümne kaheksale äh, vastav, vastu räägivad. ja niimoodi ei ole see kokkulepe mõeldud. ja seetõttu minu arust on asi praegu niimoodi, et kolm asja on tähtsad. esiteks on meil vaja seiresüsteemi. tuleb kindlaks teha, et äh, tooted ei ole pärit äh, illegaalselt äh, metsast maha võetud pindalalt kasvatatud ja samuti on meil vaja piisavalt kontrolli võimalusi selles osas. teiseks on meil vaja kestliku peatüki sätted ka rakendatavaks teha. kuidas täpselt siis kestlik metsamajandus on, kuidas seda rakendada? kuidas kestlikult tagada töövõtjate õigusi ja kolmandaks, meil on vaja tõesti jõustamismehhanismi, mis ka reaalselt toimiks. ja loomulikult äh, praegu me näeme, et olemasolevate äh, lepete puhul ei ole meil mingisugust küüniste ja hammastega looma, vaid äh, meil on vaja tegelikult ka mõjuvat poliitikat. suur tänu ja pooleteiseks minutiks proua Kaarsproo, palun suur tänu, proua juhataja. tulekahjud Amazonase metsades sel suvel ning kahetsusväärne retoorika Brasiilia ametivõimude poolt kliimateemal on tekitanud väga palju muret Mercosure leppe osas. aga hingakem sügavalt sisse ja vaatame fakte. Mercosuri leppes on juba siduvad viited Pariisi leppele see kokkulepe muudaks Pariisi leppe veelgi tõhusamaks, mitte vähem tõhusaks, sellepärast et see seob meie kliimaeesmärgid kaubandusega. ma olen teadusega ühel meelel, ambitsioonikaid meetmeid on vaja selleks, et kliimat päästa. Pariisi leppe eesmärkide täitmine ei ole võimalik, kui me ei tee seda üheskoos. vabakaubanduslepe Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel annab meile äh, unikaalse võimaluse koostööks, et survestada ja motiveerida kõiki partnereid oma vastutust kandma. enam kui kaubandusleppede kestliku arengu äh, peatükiga sõltume me koostööst, kasutagem kaubandust äh, selleks, et päästa kliimat ja mitte kohelda seda kui kliimavaenlasena see lepe aitab meil paremaks muuta olukorda, tegemist on võimalusega, millest me ei saa keelduda, aitäh. suur tänu, üheks minutiks proua Brikmoon, palun. suur tänu Euroopa Liidu Mercosuri äh, leppe koosk-, ühilduvus äh, euro-, äh, rohelise ettepanekuga on selge, aga kuidas me saame nullheitmega majanduse saavutada kaks tuhat viiskümmend aastat, arvestades kaubandusleppeid. kokkulepe Mercosuriga äh, äh, võtab seda arvesse, aga me peame arvestama ka seda, et põllumajanduses on vaja iga-aastaseid jõupingutusi veel täiendavalt teha äh, Madridi kokkuleppes nägime ambitsioonika leppe Äh, ebaõnnestumist ähm, ning me ei suuda Mercosuri leppega tagada Brasiilia sammud äh, kliimaeesmärkide täitmisel. komisjoni ettepanek äh, puudutab nii äh, põllumajandusmudelit, mis ei võimalda rohelist kokkulepet saavutada, juhul kui me ei muuda seda olukorda. kokkulepe Euroopa Liidu Mercosuri vahel on oluline usaldusväärsuse proovikivi äh, rohelise kokkuleppe osas ja me peame selle nimel pingutama, aitäh! aitäh ja kaheks minutiks nüüd härra Madisson, palun! suur tänu, proua juhataja, kuigi Mercosuri kokkulepe annab olulise ekspordi ähm, tõusu Euroopa Liidus toodetud toodetele, ei mõjuta see positiivselt Euroopa põllumajandussektorit, kus on juba tõsine kriis. veelgi enam ebaühtlane ÜPP rahastamine tekitab põllumajanduskriisi paljudes riikides, nagu minu riigis Eestis. ja lisaks sellele uus riigi usk, kliimamuutused, miljardeid kulutatakse selleks, et Euroopa ühiskonda muuta süsinikuneutraalseks kaks tuhat viiskümmend aastaks, samas kui Hiina ja Inda-, India ei tunne mingisugust häbi CO kahe õhku paiskamise osas see roheline kokkulepe tuleb kohutava hinnaga meie ühiskonnale ja eriti just meie põllumajandustootjatele, lisaks faktidele, mida see põhjustab, roheline kokkulepe meie põllumajandussektorile, mõjutab see ka meie eh, ühiskondi, kus sõltutakse fossiilkütustest eh, ja kus inimesed elatuvad sellest, jällegi vaatame Eesti näidet. Eesti Äh, äh, toodab ise oma energiat üldiselt, aga kasutab selleks põlevkivi. uue rohelise kokkuleppega on Eesti sunnitud äh, sõltuma teistest riikidest, see seab ohtu meie konkurentsivõime ja veelgi enam sõltumatuse ja suveräänsuse fossiilsete kütuste alternatiiv peaks leiduma biokütustes, aga samas lähtudes hiljutistest andmetest, biokütus ei aita meid päästa näljahäda keskkonnakatastroofidega millegi eest, vaid muudab olukorra halvemaks. ja põhjus on see selge. see kogus, mis on biokütust vaja, tegelikult suurendab kasvuhoonegaase ühesõnaga, äh, me raiskame energiat energia tootmiseks, veelgi enam äh, kultuurid ja maa, pinnas, mida saaks kasutada toidu tootmiseks, läheb energia tootmise alla. selle asemel, et äh, muretseda selle ettepaneku ühilduvuse osa, peaks Euroopa Liidu kodanike valitud esindajad tundma muret pigem mõlemate algatuste kahjuliku mõju osas, meie põllumajandustootjatele ja ka meie Euroopa kodanikele üldisemalt, aitäh! suur tänu ja üheks minutiks proua Kilar. suur aitäh, proua juhataja. Euroopas on hirmus kena äh, mood rääkida äh, rohelisest leppest ning äh, Äh, samas, äh, kui meie põllumajandus, põllumeestele esitatakse uusi nõudeid, tuuakse aina rohkem uusi tooteid sisse. probleem on selles, et need tooted konkureerivad maailmaturul, aga erinevate reeglitega. Euroopa Liit kehtestab aina uusi äh, keskkonnareegleid, lubatakse Mercosuri riikides kasutada antibiootikume ja hormoone peame siin meenet-, meenutama Euroopa tootjatele kehtestatud rangeid fütosanitaarseid reegleid. Mercosuri leppes kehtestatud nõudmised on lihtsad sõnade tegemised. Mercosur kahjustab mitte ainult Euroopa kõige vaesemaid piirkondi, vaid näitab ka Euroopa täielikku vastuolu, kui räägitakse rohelisest leppest ja põllumajandusest. järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Morell. küsime endalt, kas Euroopa roheline lepe on kooskõlas Mercosuri leppega. minu jaoks see ilmselgelt ei ole ja ma olen tõesti jahmunud parempoolsete entusiasmist, kui nad räägivad, et tänu sellele leppele muutub härra Bolsonaro imekombel keskkonnakaitsjaks ja põlisrahvaste kaitsjaks. kallid kolleegid, seda ei juhtu. nii et jah, see kokkulepe e, ei aita e, kuidagi, sest võttes arvesse, kui palju tooteid e, te sissetoomine toob üheksa miljonit äh, CO2 tonni CO2 heidet juurde seoses transpordiga ning härra Bolsonaro samas hävitab Amazonase vihmametsi ning äh, sest kui me selle teksti loeme, näeme, et eh, ettevaatusklausel on äärmiselt nõrk ja toob Euroopasse ohtlikke eh, tooteid. Eh, nägime, et Madriidi COP kakskümmend viis kukkus läbi ning meile vaieldakse vastu kõigis ettevaatusmeetmetes, loomulikult pole see kooskõlas ning ärge olge naiivsed, kallid kolleegid, või ikka siis ärge olge silmakirjalikud no,. aitäh, järgmisena saab sõna härra Sinči svijet se mijenja jako i brzo a sve. suur aitäh ähm, äh, maailm äh, muutub väga kiiresti kliima äh, ähm, kliimaentusiastid räägivad sellest, et et kliimakatastroofid, mis juhtusid korra saja aasta jooksul, juhtuvad nüüd igal aastal. tuhande üheksasaja seitsmekümnendast aastast kuni praeguseni eh, oleme me, on inimkond hävitanud kuuskümmend protsenti kõigist eh, loomadest planeedil Maa. me suurepäraselt hävitame ka putukaid, rääkisime sellest ka eile. millal me ometi ei ole lõpp, millal, miks me ometi oleme nii äh, ülbed ja ennast täis, millal me hakkame keskkonda austama kahekümne esimese sajandi algusest peale ei eh, tohi toetuda üheksateistkümnenda sajandi kaubandus- ja keskkonnareeglitele, peame kaitsma Amazonas vihmametsi. peaksime hedonismile vastu astuma, peaksime vägivallale vastu astuma peaksime sellest keelduma. nii palju äh, kulutatakse energiat äh, sõdade äh, korraldamiseks, peaksime selliseid, sellise hävitustöö lõpetama, peaksime sügavuti minema sellega, mida me teeme. ükski poliitika ei saa aluseks võtta agressiooni. järgmisena saab sõna härra Garcia Margallo suur aitäh, tundub, et, et meil on siin äh, dilemma, kas äh, vabakaubandus või keskkonnakaitse, minu meelest on see täiesti väär, ultraliberaalid arvavad, et äh, kliimamuutusi ei toimu või et äh, see ei ole seotud inimtegevusega ja seega äh, on igasugune vabakaubanduslepe hea, rohelised jällegi arvavad, et igasugune Ehm, igasugune kaubanduslepe tähendab seda, et igaüks eh, teeb seda, mida tahab, sõltumatu sellest, mida, eh, mis toimub eh, keskkonnaga, näiteks tuuakse Bolsonaro. minu meelest kogu küsimuse ast-, püstitus on vale, peame harmoneerima keskkonnakaitset piiride avamisega, ehk siis peaksime toetama jätkusuutlikku arengut. minu meelest ta kokkulepe teeb seda hästi öeldakse, et kõiki keskkonnaga äh, kaitse nõudmisi täidetakse, äh, nõutakse Pariisi leppe äh, tingimuste täitmist ning nõutakse metsade taasistutamist, kohustatakse sotsiaalset ja korporatiivset vastutust eraettevõtetel, kehtestatakse ka e-, erikohtud vaidluste lahendamiseks ning samuti kehtestatakse selged reeglid, eh, selged reeglid toiduohutuse eh, garanteerimiseks. usume, et see toetab meie eh, rohelist lepet keskkonna kaitsmiseks. suur aitäh, nüüd saab kaheks minutiks sõna proua Kuteland. ootame proua Kutelandi ja teil on nüüd sõna, palun. suur tänu teile, vabandust, et ma hiljaks jäin. Euroopa Euroopa roheline lepe peab äh, lõpuks ometi holistiliselt käituma ning äh, panema paika strateegia, et me hakkaks oma tegevust äh, muutma hmm jooksin siia, sest ma ei tahtnud sellest arutelust ilma jääda, tahaksin öelda ka seda, et südamepõhjast tunnen, et meie ootused on äärmiselt kõrged Euroopa Komisjoni suhtes, soovime, et komisjon teeks kõik endast oleneva, et äh, näidata, et ta võtab kasutusele tugevad äh, meetmed äh, eesmärkide saavutamiseks, soovime ka seda, et äh, võetaks äh, kasutusele ka juba olemasolevad reeglid, me soovime tõesti muudatusi Euroopas, me soovime äh, ka paremat oma noortele, kes avaldavad meelt ja kes nõuavad vastutustundlikku käitumist meie poolt, nad näidavad, et nad soovivad muudatusi. roheline lepe tähendab seda, et me soovime, et meid võetakse tõsiselt, kui me räägime jätkusuutlikust tulevikust me äh, oleme korduvalt tänanud Euroopa Komisjoni, kuid ma sooviksin meenutada ka seda, et roheline lepe on siduv. see ei äh, ole lihtsalt punane vaip või roheline vaip, mille äh, lahti rullime, on vaja ka pidevalt dialoogi Euroopa Parlamendiga. mina näen siin erinevaid elemente, mis tuleks põhjalikult üle vaadata me peame jälgima, et meie äh, tegevus oleks õiglane ja põhjendatud, peame näitama korduvalt seda, et meie käitume siin vastutustundlikult ja et Glasgow peab äh, liikuma edasi, me ei saa üksi kehtestada Green Deali, sellega seoses peame tugevdama oma suhteid eh, ning eh, see tähendab, et kõik liikmesriigid peavad end, tegema kõik endast oleneva, et oma kohustusi täita, peame oma öö, äh, strateegiliste kohustuste kõrgusel olema. järgmisena saab sõna proua Rafaela. austatud äh, volinik, WTO viimased arengud on näidanud äh, meile seda, et väärtuslik on see, et Euroopal on kolmandate riikidega hea võrgustik, ei pea olema geenius, et teada, kui hea on see, et äh, meil on kaubandussuhted ja konverentsid Singapuri, Kanada, Jaapani ja paljude teistega, sellepärast et äh, teised lõhuvad seda, mis äh, aastakümneid on üles ehitatud. teeme need lepingud võimalikult heaks, mis baseeruvad meie väärtustel ja keskkonnakaitsel kuidas tagada, et Mercosuri riigid peavad Pariisi kokkuleppest kinni ja kui ei, siis eh, mis on selle järelmid? Euroopa on äh, parimas võimalikus vormis, kui ta kasutab äh, hoovana äh, oma jõudu kaubandusvaldkonnas teiste riikidega. nii nagu rohelises leppes on sätestatud, saame me nüüd teha samme õiges suunas ning palun, et mets, puidulepingut rakendataks niimoodi, et Amazonase vihmametsad päästetaks, see on olnud põliselanike koduks ja nende põhiõigusi, õigused on ka praegu kaalul aitäh, järgnevalt üheks minutiks äh, proua Jones, palun. suur tänu head kolleegid, keskne küsimus äh, on siin äh, kokkusobivus, kas meie kaubanduspoliitika ja meie kliimaeesmärgid sobivad kokku Eh, kui me vaatame eh, seda kokkulepet, eh, siis on selge vastus ei. selge on, et kaubandus saab olla mõlemale osapoolele kasulik. kõik lapsed teavad seda, kes on mänguasju vahetanud omavahel, aga mitte iga kaubandus ei ole hea kaubandus ja nõndanimetatud vabakaubandusel on oma sotsiaalsed ja keskkonnakulud, me kõik kliimamuutuste eest maksame ja fossiilsete kütuste toetamine, autode toetamine, mis on toodetud Euroopas, veiseliha kasvatamine selles piirkonnas, kus ennem oli Amazonase vihmamets, see ei lähe mitte äh, volinik Hogan ja äh, minister äh, Tüpranen, te mõlemad nimetasite siin kestlikku arengu eesmärke. Te ütlesite, et tegemist on robustse, tugeva peatükiga, mina kuulsin siin prügi valesti, aga sellega ei ole ju ometi tegemist. Teie äh, viitasite ka äh, volinik artiklile viis, aga asi on selge, president Bolsonaro äh, tegelikult, teda ei huvita ei kliima ega Amazonas ja tema ülesastumine COP kahekümne viiele eelmisel nädalal tõestas seda veelgi. minu kolleegid siin kojas on öelnud, et meil on rohkem äh, Äh, jõudu või hooba, kui me suudame seda lepet äh, ratifitseerida. ei, enne allakirjutamist on meil vaja kasutada oma võjuvõimu, meil on vaja selgeid tõendeid äh, selle kohta, et on edasi mindud ja ka meie enda poolt, et meie kaubanduspoliitika vastab meie kestlikkuse eesmärkidele ja elurikkusele eesmärkidele ja palun kinnitage mulle seda. suur tänu. nüüd härra Lantšini kaheks minutiks, palun. tänan, juhataja vabakaubanduslepe Mercosur on kõige suurem kaubanduslepe, mille Euroopa võiks sõlmida, see, see puudutab miljoneid inimesi. ning äh, jääb nüüd vaatama seda, kas need lepped on kooskõlas meie sotsiaalsete, tööõiguslike, keskkondlike standarditega. Nad on, ei tohi kaitsta ainult teatud isikute huvisid, tihtipeale ohverdatakse neile inimõigused ja ähm, soositakse ainult teatud klasse ja valdkondi. hoolimata komisjoni äh, väidetest, et äh, äh, tingimuste täitmist järgitakse, jälgitakse väga rangelt, äh, kuid on väga palju muresid, näiteks riknenud liha sissetoomise osas ja peale selle Mercosuri riigid ei täida samu reegleid, mida täidavad Euroopa tootjad peale selle kasutavad nad pestitsiide ja teisi aineid, mis Euroopa Liidus on keelatud. peale selle peab mõtlema siin veel ka suhkririis, suhkruriisi ja eh, samuti ka tsitrusviljade maksustamise küsimused ning eh, peale selle võitlus mm, tulekahjude eh, vastu on samuti tõsine probleem, näitab, et Brasiilia valitsus on keskkonnavastane praegused keskkonnatingimused äh, on väga nõrgalt täidetud, praeguste lepingutega ei tehta midagi selleks, et tugevdada või parandada partnerriikide keskkonnastandardeid. kui Euroopa Liit soovib tõepoolest olla oma põhimõtete kaitsmise kõrgusel, kui soovime kaitsta meresid ja ookeane, siis eh, tuleb nõuda, et keelatakse ära eh, meie, meie parantemriikides ühekordsete plastikesemete kasutamist. miks ainult Euroopa kodanikud ja ettevõtted peavad alati eh, kogu maailma eest maksma? suur tänu! For... suur aitäh, ühe minutiks saab sõna mm, härra Rössin. commissaris suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. täna äh, leiavad äh, aset äh, ka talunike protestid ja see on täiesti mõistetav, sellepärast et neil on liiga vähe võimalusi kasumit teenida, sageli kritiseeritakse neid ja siin on öeldud ka seda, et inimesed kaitsevad siin vananenud kontseptsioone. komisjon peab äh, aga seda valdkonda kuidagi reguleerima ja kui vaadata seda rohelist kokkulepet, siis ma näen siin väga palju ambitsioonikust, aga ei mingit äh, realismi. siin on äh, suurejoonelised eesmärgid, aga ei ole instrumente, millega neid eesmärke täita. ja mm, ja miks peab nii kaua aega minema, enne kui uusi äh, tooteid turule lubatakse, nagu me räägime näiteks taimekaitsevahenditest, ja Mercosuri riikides tuleb nii eh, odavaid importtooteid ja seal ei eh, järgita rangeid eeskirju ja nõudeid ähm, me, te olete öelnud, et me peame olema uhked selle üle, mis me oleme saavutada, saavutanud, aga meil on vaja eh, võrdseid võimalusi kõigile ja ainult siis on võimalik jätkusuutlikult edasi liikuda, aitäh! suur aitäh, järgmiseks saab üheks minutiks sõna kolleeg Urban Crespo, palun! suur aitäh, lugupeetud president ja tegelikult öeldi, et Brasiilia astub välja äh, Pariisi leppest ning et ta jätkab ähm, oma soonase vihmametsade äh, maharaiumist ja Euroopa on öelnud, et ta ei tee kaubanduslepinguid nendega, kes ei ole kliimalepet äh, ratifitseerinud. mõned nädalad tagasi siin parlamendis kuulutati välja kliimalane kriisiolukord ja komisjon siin hiljuti ka kinnitas oma pühendumust rohelisele leppele, aga aga äh, see ei tähenda mitte midagi, kui me räägime samas kaubandusest, äh, mis teenivad hargmaiste ettevõtete huve. Euroopa Liit peab endiselt läbirääkimisi Äh, Bolsonaro valitsusega, äh, mis on äärmiselt parempoolne, äh, ja ikkagi peetakse neid läbirääkimisi kaubandusleppe üle ja põhimõtteliselt siis sellise kliima, kliimakriisi väljakuulutamine ei käi käsikäes selliste metsade mahavõtmise ja hävitamispoliitikatega ka inimõiguste kaitsjaid Brasiilias trambitakse endiselt jalgade alla, me kuulsime seda nagu siis, kui Saharovi auhinnast juttu oli. Ehm, kui küsida, et kas Mercosuri lepe on rohelise leppega kooskõlas, siis vastus on ei. meil on endiselt veel natukene aega selleks, et see lepe tagasi lükata. suur aitäh, härra Puuda, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president. jah tõesti, kaubanduslepped on väga vajalikud mis tahes kaubandustegevuseks. kuid äh, kui vaadata talunike äh, vaatepunktist lähtuvalt, äh, kui vaadata Euroopa rohelise leppe ja Mercosuri leppe kokkusobivust, siis siin on asjad naeruväärsed. siin on näha topeltstandardeid, kõigepealt kliimamuutuste vastane võitlus, väga keeruline on rääkida Euroopa Liidu äh, metsade jätkusuutlikkusest ja eraldada selleks palju ressursse, kuid samal ajal Mercosuri riigid põletavad tahtlikult oma metsasid maha selleks, et kasvatada soojaube või teha ruumi veisekasvatusele teiseks, me räägime siin kliimamuutuste vastasest võitlusest, me kehtestame kõrgeid standardeid toidutoodetele, mida Euroopa talunikud toodavad, aga eh, Mercosuri riigid jällegi eh, ei pea sellistest standarditest kinni pidama, lisaks sellele me oleme näinud Brasiiliast eh, roisuliha sissetoomist ja oleme ka näinud, et me ei suutnud seda avastada Euroopa poolelt. volinik, kas meil on täna garantiid selle kohta, et selliseid asju tulevikus enam ei juhtu? ja kolmandaks Euroopa Liidu talunikud vägagi õigustatult ähm, peavad äh, austama teatud piiranguid või keelde, kui kasutavad äh, hormoone, pestitsiide, aga Mercosuri riigid ei pea äh, alati seda täitma. me peame tagama, et see lepe annaks meie muredele selgesõnalised vastused, selleks et me saaksime tagada võrdsed võimalused Mercosuri ja Euroopa talunikele, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna mm, härra De Castro, teil on poolteist minutit lugupeetud president, austatud äh, volinik Hogan, roheline kokkulepe, sellega Euroopa Liit tahab oma kokku tahetike ja tarbijatega uut kokkulepet sõlmida, äh, mis äh, Äh, tugevdaks äh, põllult äh, toidulauale programmi ja see aitaks parandada toodete kvaliteete, kvaliteeti, muuta toote tervislikumaks ja tagada jätkusuutlik läbipaistev süsteem. Euroopa tootjad on selleks väljakutseks valmis Äh, kui me tootestandard, tootmisstandardit parandame, äh, äh, siis seda me saame teha, aga meie standardid on juba kõige rangemad üle kogu maailma ja me ei saa jätta talunikke üksinda, me peame kaitsma neid ebaausa konkurentsi eest, mida kasutavad kolmandate riikide tootjad lugupeetud volinik, me peame tegutsema, aga me ei saa ainult Mercosuri äh, riikidega seda äh, piirata, ei, tegelikult äh, Euroopa toidudiplomaatia on väga ambitsioon, ambitsioonikas ja see tugineb Euroopa Liidu ja kõikide meie kaubanduspartnerite standardisüsteemidele ja me, meie saaksime muutuda üleilmsel tasandil võrdlusaluseks toidu ja põllumajandusega seonduvate standardite puhul, aitäh! suur tänu, nüüd saab üheks minutiks sõna härra Lokekaart, palun. suur aitäh. Mercosuri ja Euroopa Liidu vaheline lepe tooks kasu meile kõigile ja sellepärast me mõist-, peame mõistma selle hüvesid, aga see ei peaks olema lõppmeesmärk omaette, vaid see peaks olema vahend, kuidas edasi liikuda me peame mõistma, mis Brasiilias aset leiab äh, Amazoni metsapõlendikuga seo-, metsapõlengutega seoses. me peame tegeleda kliim-, tegelema kliimaküsimustega, me peame survetama, avaldama Bolsonaro'le. Äh, temal on seda Mercosuri lepet rohkem vaja kui kellelgi teisel, rohkem kui meil äh, ta ei pruugi olla huvitatud kliimaküsimustest, aga ta on huvitatud jõulisest majandusest ja seetõttu oleks poliitiliselt väga suur viga, kui pärast kahtekümmend aastat tõsist tööd selle leppe kallal äh, lihtsalt äh, tuuakse see mingis mängus ohvriks, me peame seda kõike väga õigesti tegema ja me peame keskenduma rohelisele üleminekule, majanduskasvule ja me peame